Come... nüüd saame jätkata hääletuste selgitustega nende raportite osas, mille puhul oli hääletus täna hommikul, neid on päris palju, nii et äh, pean kinni sellest üheminutilisest kõneajast. ja siis panen mikrofoni kinni. esimene Pusutili raport, härra Roode, üks minut aitäh, Frontexi määruse ümbervaatamine, mis, see on see, mis juhib meie välispiire, on äärmiselt oluline. meie ühisvälispiirid on sattunud surve alla ning selles määruses nägime me seda tohutut survet, mis see kevad tekkis. Euroopa piirid on ju ühised ning sel põhjusel äh, meie valimiskampaanias kaks aastat tagasi ütles Taani liberaalne partei, et on oluline, et kõik riigid panustaksid nende piiride haldamisse. nii et äh, meil on väga hea meel, et nüüd on garanteeritud, et see ka tulevikus aset leiab, mitte ainult sellepärast, et on oluline oma valimislubadustest kinni pidada, vaid ka sellepärast, et meie välispiirid on äh, need, mis loovad raamistiku ümber meie ühenduse niisiis ei ole see mitte ainult praktiline, vaid tal on ka äärmiselt oluline sümboolne äh, efekt. härra Idala, palun. kui ei, kui härra Idalat siin ei ole, siis härra Borghesi, palun. ka teda ei ole siin. härra Fidanza, kas härra Fidanza on siin? härra Mastella on kohal ja temal on nüüd ka sõna. üks äh, vabaduse äh, julgeolekuõiguse boonuseid on see, et me oleme Schengeni sees suutnud piirid kaotada, aga see tähendas seda, et Euroopa välispiirid äh, muutusid ühishuviks, mis tähendas seda, et meil on vaja integreeritud haldamist koordineeritud lähenemise kaudu ja sellisena on äärmiselt oluline vastu võtta ja rakendada ühtseid reegleid, paremaid koostööd liikmesriikide vahel, paremini jagada vahendeid. võtmeaspektiks on, et koostöö peaks põhinema solidaarsusel liikmesriikide vahel, eriti mis puudutab äh, piiririike, mis äh, oma geograafilise asukoha tõttu peavad rändevoogudega toime tulema. Itaalia on üks näide siin mina hääletasin selle poolt, sest lõppkokkuvõttes õnnestus meil parandada ning muuta ettepanekut, mis äh, haldab äh, Frontexi agentuuri ning äh, suutsime leida ka vahendeid selleks, et parandada tema operatsioonilist tegevust. härra Birkerit samuti ei ole, niisiis jätkame nüüd Masip Hidalgo raportiga ja esimene kõneleja on jällegi härra Roode. aitäh aitäh selle omaalgatusraportiga räägime me komisjoni rohelisest raamatust ja ja siin on näidatud, et auditeerimine mängib finantsinstitutsioonide järelevalves võtmerolli. mul on hea meel, et oleme saatnud väga selge sõnumi, et meil on vaja läbipaistvust ning kvaliteeti, kui me auditeerime ettevõtteid see on oluline selleks, et parandada kvaliteeti finantsturgudel ning saada paremat ligipääsu rahastamisele. seetõttu palun, et komisjon esitaks selle ettepaneku, et tagada auditeerimise sõltumatus ning samas ka eh, peab säilitama audiitorite töö kvaliteeti. proua Maginas, palun. aitäh, härra president mis puudutab audit, audiitorite rolli, siis Iirimaal kindlasti on olnud väga keerukaid kogemusi ning eh, tsiteerin meie Äh, varahaldusagentuuri juhti Frank Ryanit, kes äh, see vastuoluliselt seadus äh, küsimuse alla audiitorite rolli enne pankade kokkukukkumist, sest et, et miljardeid halbu laene suunati edasi varahaldusagentuurile ning audiitorid ei saa ju öelda, et see ei ole nende kohustus pöörata tähelepanu märkimisväärsetele riskidele, mis võivad audiit, auditite käigus äh, oluliseks saada, näiteks see, et risk on tõsiselt kontsentreeritud, nii nagu ta oli reas Iiri finantsinstitutsioonides aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat seitse. ja me peame kindlasti väga hoolikalt uurima audiitorite rolli ja tööd, me peame muutma reegleid ning äh, ma tänan äh, volinik Barniet, kes eelmisel õhtul äh, rääkis sellest, kuidas võim on kontsentreeritud väga väheste audit, audit, audiitorettevõtete kätte. härra Hannan, palun üks minut. aitäh, hulluse definitsioon on see, et sama tegevust korraldatakse, loodetavalt, loodetavalt saada paremaid tulemusi. ja hiljutine Euroopa Liidu juhtide tegevus on sarnane Simsonitega, kus Homer tihtipeale ennast äh, elektri, endale elektriöögi annab korduvalt, üritades õllepurki laua pealt kätte saada. Äh, me üritame äh, erinevate vajadustega riike suruda ühe valuuta alla ja seetõttu ja nõuame suuremat integratsiooni, probleemiks on liigne võlg, anname neile selle peale veel rohkem võlga, sundides need laenud inimeste peale, kes ei suuda praegugi oma kohustusi täita. Äh, probleem on see, et riik on ülepaisunud rahvuslikul tasandil, seega oleme me hakanud seda üle paisutama ka Euroopa äh, Liidu tasandil. ja surre, surudes üha rohkem ravimit äh, patsiendi suhu, kes just sellest ravimist varem haigiks jäi. ja tulevikus on ilmselt üles kerkimas mitmeid ebameeldivaid autokraatiaid igal pool maailmas meie tuntud autor Jonathan Swift on samuti rääkinud sellest, et kuidas pankurid olukorra hullemaks teevad Äh, ma vaatan praegu Euroopa saatust ning see hirmutab mind. Right, Mr Kelly one.... härra Kelly, palun üks minut. tere hommikust, kõigepealt äh, see ettepaneku pealkiri jätab ehk mulje, et kriis on möödas, äh, õppetunnid kriisist aga kahjuks praegusel hetkel me ei tea, kas meil on käes kriisi algus, keskpaik või lõpp. mida varem sellega ühele poole saame, seda parem muidugi ja loomulikult siit on õppetunde, mida saada, eriti mis puudutab just auditeerimist. ja minu kolleeg proua McInnes äh, rääkis Iirimaast, olen temaga siin nõus. laiemalt vaadates tahan tervitada Poola presidendi kõnet äh, minu arvates meil on vaja rohkem sellist positiivset suhtumist. ta ütles, et oluline mitte ainult kriisist välja tulla, vaid tagada püsiv stabiilsus, selles suunas me peame töötama. väga palju on vaja ära veel teha selleks, et see ei juhtuks. tuleme sellest kriisist välja ja tagame, et me igaveseks ka sellest välja jääme. aitäh. Baueri raport, härra Roodel on jällegi sõna Äh, naistel on suurem oht äh, kannatada vaesuse käes kui meestel, neil on madalamad pensionid võib-olla, võib-olla nad on töötud, äh, isegi kui nad täna saavad paremat haridust. ja naised elavad ka kauem. see tähendab, et neil on suurem oht jääda üksi ning see on ka väga reaalne olukord aga miks Euroopa Liit tahab ennast sellesse asja nüüd siin segada, sellest ma aru ei saa. Need reageeringud, erimeetmed naiste jaoks, äh, peame lihtsalt tekitama tööturul võrdsed tingimused, äh, nii et kõigil oleks võrdne ligipääs töökohtadele, saaksid kõik ühtselt säästa pensionit, äh, et neil oleksid võrdsed võimalused, võrdsed palgad, küsimus on ikkagi võimaluste võrdsuses aitäh, proua McInnes, palun. aitäh, härra president, see raport on kasulik, sest väga selgelt äh, tuuakse välja naiste olukord, kes on lähenemas pensionieale, aga seda tehakse eh, niimoodi äh, et see marginaliseerib seda teemat ja avalikkuse ette ei jõua ja ma, ma tervitan seda, et järgmine aasta on suunatud äh, aktiivsele vananemisele, solidaarsusele põlvkondade vahel, sest et see on probleemiks, see on probleemiks ka noorematele naistele ning noorematele meestele, sest äh, me, meil on vaja äh, kedagi, kes meie eest hoolitseks, nende eest hoolitseks, kui nad vananevad ja sel põhjusel, kui see raport seda küsimust avalikkuse ettes loob, siis ta on oma tööd teinud. ma leian, et kergeid vastuseid ei ole ning ühiskond peab pidama väga hoolikat vestlust äh, selle üle, mida me peame äh, äh, õigustatuks, et me saame vananedes ja mida on valmis ühiskond maksma ja arvates neid kärpeaegasid, siis see debatt võib olu-, osutuda väga keerukaks, aga me peaksime siiski sellega valustama. aitäh, härra Pirillo, palun! aitäh! mul on hea meel näha, et äh, parlament äh, uurib naiste äh, olukord, nende naiste olukorda, kes lähenevad pensionieale. Nad mängivad olulist rolli, naised mängivad olulist rolli Euroopa Liidu poliitikates, sest nad elavad meestest kauem ja see on lihtsalt esimene samm paluda liikmesriike näha naisi võimalike hoolitsejatena. on vaja Äh, seadusandlust selle haldamiseks ja siis ehk tuleb äh, tekitada reguleeritud tööhõive, mis võimaldaks töökohti naistele. mis puudutab pensionisüsteemi, siis äh, kordaksin oma palvet komisjonile tutvustada või tekitada kaitsevorme naistele, et naiste ja meeste palgad oleksid võrdsed. naised on tihtipeale sunnitud oma tööelu lõpetama pere kaalutlustel. aitäh. terve hulk arve siin raportis näitavad, missugused on erinevused sugude vahel, aga ma pean ikkagi ütlema, et mind täiesti hämmastas see, et naised vanuses viiskümmend kuni viiskümmend üheksa, kuhu ma isegi kuul-, on, et kuuskümmend seitse protsenti nendest naistest teenib all ainult kaks kolmandikku sellest, mida teenivad mehed, minu arust on see täiesti äh, hämmastav arv, see ei tähenda mitte sugugi seda, et naised selles vanuserühmas äh, oleksid vähem haritud, vaid aga see vaid lihtsalt olukord on ebaõiglane ja samuti see mõjutab nende pensionit. samuti räägitakse sellest, kuidas äh, naised peavad oma tööalase karjääri pooleli jätma, sellepärast et nad peavad nai-, laste eest hoolistama ja kuna naised peavad tihtipeale jääma kodu, koju, et kelle eest hoolitseda, olgu need siis lapsed või vanemad, siis sellepärast nad tihtipeale saavadki vähema pensioni ja on vaesemad. ma ei ole härra Roodega nõus, sellepärast et võrdsed võimalused ei ole lahendus, see ei paku meile kõiki lahendusi sellele küsimusele. nii nüüd McCarthy raporti taas sõna härra Roodel aastal kaks tuhat kaheksa võtsime juba vastu vahendusmenetluse direktiivi tsiviilvaidluses ning see on nüüd üle võetud meie äh, rahvuslikku seadusandlusesse ning me oleme juba mitmetes liikmesriikides näinud, et sellest on olnud kasu, see on muutunud reaalselt kasutatavaks äh, seadusandluseks, aga meil on tarvis veel vahendust reguleerida ning seetõttu olemegi palunud komisjoni, et komisjon vaataks, kuidas vahendusmenetlus on äh, reguleeritud liikmesriikides, et liikmesriikidele pakutaks rohkem infot selle kohta ning nüüd me jõuame Raimeri raporti juurde ja esimene kõneleja, härra Toot. Äh, minu kogemused Põhja Iirimaalt on sellised, et otsetoetuste ümbersuunamine on, on talunike jaoks väga raske, sest pärast ümbersuunamist said ainult väga vähesed talunikud toetust ja nad pidid vastama väga paljudele kriteeriumitele, me just nägime seda toimumas Põhja-Iirimaal ning samuti võib see kaasa tuua selle, et mõned talunikud on silmitsi ebaõiglase konkurentsiga ning mõned peavad ka ise seda ebaõiglaseks süsteemiks. Põhja-Iirimaal on otsetoetused väga olulised nii talunikele kui ka kogu majandusele. pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat peaksid nad saama väga ausaks ning lihtsalt kättesaadavaks paljudele talunikele, härra Hanna. härra president, täna alustasime äh, oma tähtsuse kaotanud direktiivide tühistamisega ning mõelge, kui palju me saaksime tühistada, kui me mõtleme ÜPP-le, me saaksime ju põllumajandust reguleerida äh, hindade reguleerimisega või võtame ühtsed kalavarud, ta lihtsalt anname juurdepääsu kalavarudele ja ongi kõik. nüüd ekspordikrediitide küsimus või siis mõte sellest, et Euroopa Liitu võiks tegelikult juhtida tugevad tehno-, tehnokraadid. vaadake enda ümber ning te näete, missuguseid anakronistlikke õigusakte meie ümber on, mis ikkagi veel muudut-, puudutavad meie planeerimist ja Euroopa Liidu arengut. asjaolu, et suur on ilus, ei pruugi alati on jätkuvalt õige, vaadake Indoneesiat, Singapuri, kõiki neid arenguid väga paljudes kohtades on kõik need projektid üle võetud just tehnoloogilistest muutustest suurt me läheme järgmise raporti juurde esim- ja järg- esimene kõneleja härra Suss härra president kolleegid kõik algatused mis püüavad meie majandusolukorda parandada praeguses raskes olukorras nõuavad igal juhul heatahtlikku suhtumist eriti kui me räägime ettevõtete konkurentsivõimest maailmaturul. ma tahaksin tänada nii raportööri kui kõiki variraportööre, sellepärast et see on suurepärane raport, mis räägib investeeringutest, nende suuremast läbipaistvusest ning VKE-de toetamisest. mul on väga hea meel, et seda toetavad ka teised kaubanduspartnerid kogu maailmas niimoodi, et me saaksime taga tagada, et meil oleks kõikidele majanduses opereerijatele ühtsed tingimused ja Euroopa ei kannataks eh, ebasoodsa olukorra all sektoris, mis hõlmab kümme protsenti kogu tema majandusest. nüüd härra Otsi. umbes pooled tööstusprojektid mis on suure süsinikuheitmega arenguriikides, saavad toetust, nad saavad toetust ekspordikrediidi agentuuridelt, sellega kaasneb nii ühiskondlik kui keskkonnaoht ning me meil ei ole piisavalt infot meil ei ole ka reegleid selle kohta meil ei ole reegleid selle kohta kui läbipaistev peaks olema jagatav info nii et võib-olla oleks hea mõte kui me vaataksime natukene põhjalikumalt seda fenomeni see nõue mille, mida me oleme siin hinnanud, on ainult esimene samm selles suunas ning ma loodan, et me saame edaspidi tagada, et see finantstoetus läheks täpselt sinna, kuskohast teda on vaja. suur tänu. härra Hoid äh,, kujutage ette, kui eh, ettevõte maksab niimoodi, et ta maksab oma parimatele klientidele, selline ettevõte ei ole kuigi edukas, aga siin me tahame just kogu mandri ulatuses sellist eksporditoetuste süsteemi sisse viia. kolleegid, selline asi ei toimi eriti hästi eh, seitsmekümnendate aastate keskel Euroopa Ühendus sai üheksakümmend kuus protsenti maailma SKT-st, täna on see palju väiksem mida me võiksime teha selleks, et meie majandus kasvaks? Äh, vaadakem komisjoni arve, härra Verhoigen äh, ütles, et ettevõtted kulutavad tohutuid summasid selleks, et Euroopa Liidu reegleid äh, täita, ligemale kuussada miljardit, miljardit eurot aastas. komisjon aga räägib meile ka sellest, et ühisturg annab tohutuid eeliseid. kus need eelised on? ühisturg on viis korda äh, kallim kui, äh, äh, nende reeglite täitmine on viis korda kallim kui need hüved ja tulud, mis sealt tulevad. ettevõtted kauplevad ettevõtetega ja kõige parem on, kui valitsus sellesse protsessi ei sekkuks. ja nüüd Bütikoferi raport ja esimesena saab sõna proua Rüüle. mangel på råstoffer, ikke minst til sjældne jordarter, er en øh, stor udfordring for vores økonomi Äh, suur tänu ähm,. härra president, mis puudutab nüüd tooraineid, siis probleem nendega on kõikides riikides äh, eksisteerivad äh, nii-öelda vahekeskused, vahenduskeskused, mis ei täida Euroopa Liidu reegleid ja tegelikult tuleks tagada suurem järelevalve just nende üle. Euroopa Liit Äh, on proovinud tuua sisse oma äh, ostusüsteemi, see ei ole ennast tõestanud. WTO äh, teeb meile tohutut survet ja meie peame omalt poolt tegema vastusurve, et kõik riigid maailmas tagaksid toorainetele läbipaistva ja võrdse juurdepääsu. me oleme huvitatud sellisest tooraineturust, kus toor-, turg ennast ise reguleerib, kolleeg De Angelis president. aitäh. ma arvan, et äh, kõige olulisem äh, selleks, et sellele teemale mõistlikult läheneda, on äh, keskenduda oma kaubanduspoliitikale ja siduda tuleb see poliitika arengupoliitikaga, me peaks vaatama inimõigusi, tööstandardeid ja ettevõtete sotsiaalset vastutust ma arvan, et me peaksime selles valdkonnas mingi kokkuleppe saavutada. Euroopa on väga oluline innovatsiooni kontekstis, me peame leidma viisi, kuidas sellest regulatsioonide puntrast läbi pääseda, me peame edendama investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse, kasutama äh, taastuvenergiat, meil on vaja äh, õiglaseid kokkuleppeid väljaspoolt Euroopa Liitu pärit tarnijatega, me peame vaatama ka innovatsioonipoliitika eelarve aspekti. tegemist on väga olulise sektoriga nii tööhõive kui ka arengu seisukohalt, aitäh, härra Viljan. aitäh. Äh, tooraine poliitika on äh, väga tähtis konkurentsi edendamise osas meil on vaja selged sidusad poliitikad ja seetõttu me peame täiustama neid meetmeid, mis meil on seotud äh, toorainete kasutamisega. samuti peaksime pöörama tähelepanu äh, ümbertöötamisele ja säästmisele. meil on vaja selles vallas läbipaistvaid tingimusi Euroopa majanduse tulevik sõltub sellest, et meil oleks juurdepääs igasugusele toorainele. seetõttu on meil vaja innovatiivset strateegiat, mis hoolitseb selle eest, et meil on tagatud varustuskindlus. teadusuuringud on samuti väga olulised. härra Kaspari lugupeetud härra president, kallid kolleegid, mina hääletasin Püdikohoferi raporti poolt, kuid siin raportis pole paika pandud, kuidas Euroopa Parlament oma nõuete ja reeglite rakendamisel kavatseb seda kõike ka tegelikult rakendada ja mul oleks väga hea meel, kui Euroopa Parlament järgnevatel kuudel mõtleks selle üle järele, kuidas me mitte ainult ei töötaks välja nõudeid, vaid äh, räägiksime ka sellest, kuidas rakendamist äh, läbi viia ja kuidas rakendamist kontrollida. meil oleks vaja Euroopa Komisjonilt teada saada, äh, mida ta kavatseb teha ja kuidas meie parlamendina saaksime kontrollida seda, kuidas kõike siis ka läbi viiakse, seda kahjuks selle raportiga pole võimalik. suur tänu ja aitäh, härra Antoniotsi eh president, äh, ma äh, tervitan meie kolleegi härra Pütikoferi koostatud raportit, Euroopa Liidul on vaja tugevat majanduslikku alust selleks, et tagada majanduskasv ning see ei ole võimalik, kui meil ei ole piisavat varustatust toorainetega meil ei ole praegu äh, ühist lähenemist rahvusvahelisel areenil ja selle läbi me kannatame. Äh, kuidas me saaksime paika panna oma huvid äh, selliste riikide vastu nagu Hiina, kui meil sellist ühist strateegiat ei ole? me peame vaatama me peame arvestama selle kriisiga, mis toorainete vallas meid ees ootab ja me peame oma lähenemist tugevdama. proua Morkunaite Mikulinjev president, kui me kasutame, kui me räägime Euroopa Liidu toorainete strateegiast, siis peaksime vaatama eelkõige just enda poole. kõige kergemini kättesaadav tooraine on jäätmed, me peaksime jäätmete taaskäitlemist äh, palju rohkem kasutama, me praegu viskame lihtsalt palju asju minema niisiis ähm, me peaksime nägema jäätmete käitlu-, käitlemist kui tohutu suurt potentsiaali. kui me pöörame tähelepanu jäätmetele kui toorainete allikale, siis see annab sellele strateegiale uut hoogu ja meie majandus saab sellest kasu. aitäh, äh, äh, proua McKinnis aitäh, tegemist on tõesti väga tähtsa ja kasuliku raportiga, ettevõtted vajavad tooraineid, aga ma tahaksin öelda, et üks oluline tooraine, mida siin raportis ei ole mainitud, on maa. asi ei ole ainult meie toiduainetega varustamises, vaid ka energeetikas ja see on samuti seotud kõik kliimaküsimustega. ja üks suurimaid muresid on maa endale krabamine, kus suured, suurriigid näiteks Äh, arengumaades maad kokku ostavad, sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed inimestele, kes elavad seal ma arvan, et äh, maa kasutus ja maa saadavuse küsimus on küsimus, millega tuleb äh, tegeleda nii Euroopa Liidus kui ka arenguriikides ning Euroopa arenguabipoliitika peab selle teemaga ka tegelema, sest et maa on äh, tooraine teemaga seotud, tihtipeale need toorained, mida meil vaja on, on maaga seotud ning seega see, kelle omaduses on maa, on äärmiselt oluline, aitäh. suur tänu, härra Pirillo. E grazie Presidente. In un mercato globale suur tänu, suur tänu üleilmustunud turul, mis sõltub kõikuvatest hindadest ja millele finantsturud avaldavad järjest suuremat mõju, ei näe mina küll mitte mingit vajadust toorainete strateegiliseks raamistikuks. tänane hääletus näitas vägagi selgelt, et meil on vaja rohkem läbipaistvust äh, finantsturgudel, eriti ka nendel turgudel, kus äh, kaubeldakse toorainetega. samal ajal tuleb tähelepanu pöörata ka tarneprobleemidele, eriti äh, väikese keskmisega, keskmise suurusega ettevõtete puhul ja meil tuleb konkurentsivõimet toetada. konkurentsivõime on väga tähtis. tähelepanu tuleb pöörata ka rahvusvahelistele kaubanduslepingutele kolmandate riikidega. ka nendesse lepingutesse tuleb kirjutada inimõiguste kaitse ja ettevõtete kaitse klauslid sisse. suur tänu ja härra Murphy! The... suur tänu härra president hääletasin selle raporti vastu sellepärast et põhimõtteliselt on euroopa liidu äh, poliitika ainsaks eesmärgiks suurettevõtete taskuid täita, suurettevõtted tahavad rabada endale kõik äh, toorained, vaatamata sellele, milli-, mida see tegevus võib kaasa tuua kohalikele inimestele, põliselanikele, keskkonnale Ke. Kasahstanis nägin ma väga hästi seda, kuidas suurettevõte äh, alt all ilma töötajate õigusi tagamata lihtsalt kuritarvitab tooraineid see tooraine kava äh, peamine eesmärk on ära kasutada välisteenistus suurettevõtete äh, eesmärkide täitmiseks. siin rõhutatakse seda, et suurettevõtete roll on siin saadiku, siin saalis ka väga suur, sellepärast et väga palju rahvasaadikuid, kes selle agressiivse raporti äh, taga on, on otseselt seotud ettevõtlusega ja täi-, teenivad siin tegelikult oma huve me peaksime panema piiri taolistele poliitikatele, kus täidetakse ainult superrikaste taskuid, need e, toorained tuleks tuua jällegi riikide omandusse, selleks et elu, elu, elustandardeid igal pool tõsta. Jotova raport ja, ja härra Milano. Mm, suur tänu, härra juhataja, mina tahaksin öelda, et mina hääletasin selle raporti poolt. Uh... Äh me oleme juba teiste organisatsioonide kaudu täpselt samasuguseid ettepanekuid teinud ka Musta mere kaudu. meil on nüüd äh, terve hulk Euroopa Liidu liikmesriike, mis on võtnud endale samasugused kohustused nagu Aadre mere ääres olevad riigid. praegusel hetkel on probleemiks see, et meil on erinevates riikides erinevad reeglid, eriti suur lõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel peale selle tuleb tõesti toonitada, et tegemist on täiesti uue algatusega, nimelt sellega, et me ehitame üles äh, Euroopa Liidu rannikupolitsei. ja seda algatust tuleks tõesti toetada, sest sellega on võimalik nii kalu kui tarbijaid kaitsta. suur tänu ja nüüd tuleme härra Roode sõnavõtu juurde. Deepwater Horizon var en naturkatastrofe af historiske dimension. Suur tänu Deepwater Horizonil juhtunud äh, õnnetus äh, on olnud tõsiseks kahjuks loodusele ja Euroopa peab midagi tõesti ette võtma seadusandluse kujul. Euroopa Liidus juba on küll väga palju õigusnorme paigas, kuid äh, need ei ole täidetud. Euroopa Liit kannab teatavat vastutust, tuleb tagada parem koostöö avamerel mm, nafta ja gaasi tootmise osas ja kindlasti on saastaja see, kes peab maksma. eksperdid äh, peavad loomulikult tagama turvalisuse kõikidel nendel platvormil, platvormidel. proua Morko Naite, Mikul-, Mikulnjene. suur tänu, härra juhataja loomulikult nõudlus toorainete järele suureneb ja, ja nende kaevamist tahetakse kogu aeg suurendada, kuid samas varud vähenevad ja sellepärast on nüüd mindud otsima neid varusid merepõhja alla, kuid seal on puurimine veelgi ohtlikum ja kallim. Mehhiko lahe õnnetus on näidanud meile seda, mida võib endaga kaasa tuua taoline õnnetus ja tuleb need kindlasti äh, sulgeda ja seega Euroopa Liidu raport, äh, mis on tänaseks jõudnud parlamenti, on tulnud väga õigel ajal ja hea meel on ka selle üle, et äh, olen esitanud muudatusettepanekuid, mis on olnud teistele vastuvõetav. Saastatus ei tunne riigipiire, mis tähendab seda, et tähele tuleb, tähelepanu tuleb pöörata ka kolmandate riikide poolsetele projektidele ja plaanidele, Euroopa Liidu piiridele eriti me peame kolmandate riikide kavad üle vaatama ja ka üritusplaanide osas kokku leppima, kui midagi peaks juhtuma. me ei saaks piirduda mitte ainult vesiniku puuri-, maardamisest rääkimisest, vaid, rääkimisega, vaid ka transpordist tuleb rääkida. härra Pirillo. jah, suur tänu. kallid kolleegid tänase hääletusega astusime me sammu edasi selleks, et äh, tagada turvalisus ja kaitsta avamerel toimuvat nafta ja gaasi toitmist, äh, tootmist me nägime, kui õudsed tagajärjed võivad olla õnnetustel, kahe tuhande kümnendal aastal nägime me seda väga hästi Mehhiko lahel toimunud äh, õnnetuse käigus. minu arvates on tehtud ettepanekud väga head, väga hea on see, et meil on katastroofi tingimustes äh, ka olemas äh, koordineerimismeetmed ja et see ei toimu riikideüleselt väga tähtis on, et erinevad kontrolliasutused teeksid omavahel koostööd selleks, et meil oleksid ühised standardid Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. Vahemere riikide foorum on tõesti ka väga hea ettepanek. suur tänu ja härra Piilen, suur tänu, härra esimees. Mehhiko lahe õnnetus näitas, et äh, katastroof võib olla väga õudne ja tagajärjed väga suured. ka Euroopa Liidu tasandil tuleb midagi ära teha. ja eriti tuleb mõelda turvalisuse peale, meil on vaja korralikku õiguslikku raamistikku ja meil on vaja äh, tasakaalus meetmeid. väga tähtis on kaasata tööstusettevõtted ja me ei tohi ära unustada keskkonnakaitset. kõige tähtsam on ka ühiskonna usalduse saavutamine ja me ootame komisjonilt, et ta reegleid äh, rangemaks muudaks, meil on vaja ka paremat koostööd äh, nende naaberriikidega, mis äh, avamerele naftat ja gaasi toodavad. ja meil on vaja ka lepingut Venemaa ning USA-ga ühised läbipaistvad põhimõtted on ka majanduslikult äh, kasu toovad. ja sellepärast ma toetan seda raportit. suur tänu ja härra Bartolozzi, palun. aitäh. Äh, see katastroof, mis tabas Mehhiko lahte äh, üle aasta tagasi, on viinud selleni, et Euroopa Komisjon on hakanud kaaluma avamerel äh, toimuva kontrollimist, sellepärast et Euroopa Liit äh, tahab oma seisukohad välja öelda, võttes vastu teksti, millega nähakse ette nii tehnilised kui ka, ka finantsvahendid äh, selle väga kõrge riskitasemega sektori jaoks ja sellepärast Euroopa Liit peab kindlasti edendama avamerel tehtava turvalisuse suurendamist me ta-, pöörduksime komisjoni poole siiski natukene realistlikult lähenema, vaatama, milline on olnud sektoris menetluste tasandil kõige parem käitumistava ja uute institutsioonide puhul jah, võib-olla tuleks neid lisada, kuid neid peaksid olema siiski konkreetseteks ülesanneteks loodud, mis ei kattu siis teiste institutsioonide tööga kindlasti tuleb äh, parandada meie suhteid nii operaatorfirmadega kui ka äh, infovahetust äh, ja kindlasti Euroopa Mereohutusameti pädevust tuleb suurendada. ja sellepärast meie arvame, et see hääletus, mis täna aset leidis, tõi positiivse tulemuse ja me toetame seda algatust. suur tänu ja nüüd Janna Kudakise raport ja härra Mastella È essenziale, signor Presidente, riconoscere la capacità delle donne suur tänu. minu meelest on ülioluline, et äh, me tunnustaksime naiste võimeid tööturul, kuid neil on vaja eritoetust. meil peaks olema naiste jaoks kindlasti erimeetmed paigas, äh, hoogustamaks nende osalust tööturul, et nende jaoks oleksid tagatud tagatud äh, võrdsed äh, õigused ja et ei oleks ruumi enam turul soopõhisele diskrimineerimisele. me peame toetama kindlasti ettevõtlikkust ja VKE-sid, kuid tagada tuleb ka see, et naisettevõtjad saavad äh, Euroopa ühiskonda ja majandusse panustada nii nagu kõik teisedki seni on olnud äh, väga palju erinevaid äh, lähenemisi ettevõtete juhatustes naiste arvu suurendamise kohta, kuid loomulikult äh, olukord on erinev liikmesriigiti. terve rida kultuurilisi erinevusi mõjutab otseselt seda, kas naised saavad ettevõtlusega tegeleda või mitte, härra Roode. tuleb tunnistada, et et põhimõtteliselt on raske minna selle raporti põhilise idee vastu, sellepärast siin öeldakse, et naised võivad ka olla ettevõtete juhatustes, see on ju ometigi õige. E, e, naisettevõtjad on sama andekad kui meesettevõtjad e, loomulikult on raskusi era- ja, ja tööelu lepitamisega ja komisjon ja parlament peavad õigusraamistikku kindlasti parandama selleks, et seda võimaldada kuid miks me peaksime rääkima ainult äh, naisettevõtlusest ja ja, ja mitte meestest? miks mitte rääkida sellest, et me peame kõigepealt tagama raamtingimused kõigile, kes äh, ettevõtlusega tegeleda soovivad, olgu nad siis mehed või naised, äh, kui nad soovivad ettevõtete juhtideks saada, proua Toots, palun. kes on aga lahkunud saalist ja seega proua McInnes mina olen küll veel saalis alles, aitäh, et mulle sõna andsite. kõigepealt tahaksin öelda, et kui me keskendume naisettevõtlusele, siis suurimaks probleemiks meeste ja naiste jaoks, kes ettevõtlusega praegu tegelevad, on laenude kättesaadavus meil on äh, Euroopa Liidu büroo Iirimaal, kes ütleb, et probleeme on ka selle nõudlusega, mis ettevõtete poolt tuleb. Äh, ettevõtted kardavad täiendavaid võlakohustusi võtta võtta. me peame analüüsima sügavamalt, äh, mis toimub, kui ettevõtted laenu taotlevad ne,. Neile küll ei keelduta laenu andmisest, aga see protsess võtab niivõrd kaua aega, nii palju on viivitusi ja bürokraatiat, mis laenu taotlemisega kaasas käib, et väga paljud ettevõtted lihtsalt äh, loobuvad äh, laenu taotlemisest ja kuigi äh, ametlikult seda ei registreerita kui laenu andmisest keeldumist, siis sisuliselt see seda ju ikkagi on. ma arvan, et me peame seda probleemi põhjalikumalt analüüsima, sest ilma laenudeta ei saa ei mehed ega naised ettevõtjad olla. proua Haakin. aitäh, juhataja. kui selles raportis soovitatakse et-, eh, soovitatu ellu viiakse, siis oleks naiste ja majanduse jaoks suur võit. arvud näitavad, et ainult üks kümnest naisest on ettevõtja. ma tahaksin juhtida tähelepanu ka paarile konkreetsemale küsimusele, näiteks sotsiaalkindlustus minu kodumaal ja ka paljudes teistes riikides, kui inimene ettevõtlusega tegelemise lõpetab, ei ole tal enam mingit õigust sotsiaalkindlustusele, samas need, kes töötavad, neil on selline õigus olemas, seega naised on ettevaatlikud ja ei taha oma ettevõtteid luua ja ma saan aru, et tegemist on küsimusega, millega peavad tegelema liikmesriigid, aga ma arvan, et siiski tuleks ka Euroopa tasandil selle asjaga tegeleda Äh, samuti tahaksin mainida äh, mikrokrediidiprogrammi, millele siin raportis samuti viisatakse, siin on võimalik saada siis väikelaene kahekümne viie tuhande euro ulatuses äh, väikeettevõtetel, kes pangast tavaliselt seda laenu ei saa. minu enda kodumaal ei ole seda võimalust kasutatud ja ma kutsuksin nii Iirimaad kui teisi Euroopa Liite üles seda fondi kasutama selleks, et aita, aidata raskustes VKE-sid ja ka tegevust alustavaid ettevõtteid. järgmisena härra Kelly aitäh, juhataja. kõigepealt äh, ma olen teiega nõus, et, et äh, või ma nagu teiegi tahaksin tervitada Kanada esindajaid. Äh, kui vaadata, kuidas kriis pankasid ja ettevõtteid mõjutas ja seda, kui paljud naised olid nendes ettevõtetes juhtpositsioonidel, siis neid oli väga vähe ei ole ühtki põhjust, miks rohkem naisi ei võiks ettevõtluse vallas tegevad olla. aga võib-olla mõnes tei-, mõnel teisel elualal selline põhjus on olemas. naiste jaoks on oluline, olulised võimalused ja me peame neid julgustama. samuti kui Lehman Brothers oleks olnud Lehman Sisters, siis võib-olla olukord oleks olnud teistsugune, nii et, et meil on väga palju ära teha, ressursid on olemas ja andkem naistele võimaluse anda oma panus ettevõtluse rindel. aitäh. ja proua Klaas lõpetuseks. mikro ähm, ma võtan sõna mitte ainult sellepärast, et ma tahaksin lihtsalt asjast rääkida, vaid ma leian, et me peaksime ka õiguslikule poolele mõtlema. väikese keskmise suurusega ettevõtetel ei ole tavaliselt äh, mingit juhtivat nõukogu või kontrollivat nõukogu ja sellepärast olen mina selle poolt, et naised peavad olema nendes nõukogudes esindatud, aga nad peavad siis ka tõesti olemas olema mul on hea meel selle üle, et naised loovad ettevõtteid, tegemist ei ole mitte mingi hädalahendusega, vaid naiste loodud ettevõtted on väga tähtsad majanduses naistel on vaja toetust ettevõtete loomisel, sellepärast et nemad lähenevad asjale teistmoodi. Nemad teevad väikesi sammu ühe korraga ja nad tahavad, et tagatud oleks kindlus. seepärast on väga tähtis, et äh, naistel oleks tagatud äh, sotsiaalne kindlus ja seepärast on meil vaja ka seda võimalust äh, kus samm-sammult hakatakse sotsiaalmakseid maksma selleks, et endale sotsiaalkaitse tagada. ma arvan, et see oleks väga tähtis selleks, et julgustada naisi oma ettevõtteid looma. suur tänu! suur tänu! kas võin enne öelda, et need noored inimesed, kes just siia üles tribüünile saabusid, mul on väga kahju, et meie ennelõunane istung äh, lõppes vara, sest meil oli pikk äh, hääletus ja selle asemel, et äh, kell kaks lõpetada, lõpetame me juba praegu, nüüd te olete tulnud siia väga kaugelt Euroopa Parlamenti, me tervitame teid väga ja mul on väga kahju, et te näete siin enda ees tühja koda, aga sellegipoolest aitäh tulemast ja istung on peatatud, jätkame kell kolm.